Äh, kallid kolleegid, alustame koosolekut ning äh, tervitan äh, väga südamlikult meie parlamendi asepresidenti, meie kolleegi härra Viilandit, kes vastutab eelarve eest, Euroopa Parlamendi eelarve eest. südamlik tere tulemast ka parlamendi peasekretärile härra Klaus Vellele. aga enne Äh, kui käsitleme seda ainsat päevakorrapunkti, mis meil täna on, äh, enne kui räägime sellest, milline võiks olla Euroopa Parlamendi eelarve aastal kaks tuhat seitseteist, tahaksin, äh, et me tegeleksime taotlusega, millega on tegelenud Kontrollikoda, neil on personali arvuga probleeme ja asi on üsna kiireloomuline, nii et, et ma paneksin selle punkti ka päevakorda kui kellelgi midagi selle vastu ei ole, ei ole, niisiis äh, äh, täiendavalt on siis see punkt päevakorda lisatud, niisiis äh, nüüd aga alustame siis sellega, mis meie tänase päevakorra keskmes on, nimelt eelarve eelnõuga, niisiis Euroopa Parlamendi eelarvega aastaks kaks tuhat seitseteist ja ma vabandan et meie kolleeg Sassooli täna kohal ei saa olla, tema on samuti Euroopa Parlamendi asepresident, kes eelarvega tegeleb. Eh, praegu ta juhatab triloogi, mis puudutab eh, neljandat raudteepaketti. niisiis, kui teile sobib, siis eh, alustame kohe raportööri sissejuhatusega, sõna saab meie kolleeg Indrek Tarand ja seejärel saab sõna härra Viiland, siis kuulame ära ka Euroopa Parlamendi peasekretäri ettekande, umbes kakskümmend minutit, ning seejärel küsimused ja vastused. ja siis teeme kokkuvõtted. niisiis, nüüd on sõna härra Indrek Tarandil. aitäh, härra president. Voilà Estnis. suur tänu kõikidele, kes on Euroopa Parlamendi eelarve eelnõu raporti mustandisse oma panuse juba andnud. Eh, variraportöörid, eh, peasekretär härra Velle, eh, meie komisjoni president ja paljud ametnikud kes on vaeva näinud. Eh, sestap suur tänu kõigile. nüüd eh, ma pean tunnistama kohe alguses puhtsüdamlikult üles, et eh, mulle tundus, et see on üks lihtne raport. aga tuleb välja, et ma eksisin. ma mõtlesin, et see on Eh, selline tüüpiline vastasseis, kus poliitikud tahavad eh, parlamendiliikmetena oma valijatele näidata, et nad on väga edukad, sest nad leiavad igal juhul võimalusi kulusid alandada. ja kus teiselt poolt sekretäriaat ja parlamendi asepresidendid püüavad eh, tõestada, et korralik parlamenditöö saab toimuda ainult korraliku finantseeringu olemasolu korral. Ehm, and I acknowledge and understand that ja ma tunnistan, et teatud teemad eh, on täiesti põhjendatult muudatusettepanekute vormis käsitlemist leidnud, selles eh, raporti eelnõus nad praegu veel sees ei ole loomulikult äh, mulle on väga südamelähedane suurem läbipaistvus, samuti suurem läbipaistvus mitte ainult avalikkuse suunal, vaid ka parlamendi sees. ning äh, tahaksin tänada peasekretäri ja asepeasekretäri proua Ratit, kellega ma kohtusin täna hommikul, äh, arutasime sellel kohtumisel väga delikaatseid julgeolekuga seonduvaid Äh, teemasid ning äh, ma sain palju targemaks, äh, tuginedes siis andmetele selle kohta, mida täpselt tehakse ning nagu Elmar Brock, kes on juba kogenud parlamendisaadik ja kes on kõigi strateegiatega kursis juba üheksakümne seitsmendast aastast mm, olla, aga ma ei ole selline ja võib-olla tõesti sõnastust annab siin parandada mm üldine lähenemine proportsionaalsusele, kui vaadata, millised summad julgeolekumeetmetele on eraldatud ning äh, võrreldes siis eelarvega üldiselt äh, selle kõige taustal tahaksingi rõhutada, et meil on vaja rohkem informatsiooni ja mitte ainult minule kui raportöörile, vaid ka teistele komisjoni liikmetele sest et siis saame seda paremini selgitada ka oma kolleegidele teistest fraktsioonidest, sest et tegelikult on üsna huvitav, kuidas äh, iga äh, saadik parlamendi eelarvemenetluse lõppfaasis äh, keskendub väga just nimelt erinevatele väikestele asjadele, mis meie igapäevaeluga seotud on ja me ei suuda inimestele asju selgitada ja kui seda selgi-, kui ei suudeta asju selgitada, siis on raske saavutada ka fraktsiooni toetust. ma olen vägagi nõus peasekretäri lähenemisega ja selliste pea, pealkirjadega nagu liikmetele nende mandaadi ajal suuremate volituste andmist ja nõnda edasi aga loomulikult oleks äh, vaja ka üksikasju, äh, kuidas näiteks äh, see asi konkreetselt valimisringkondades välja näeb, millised need mobiilsed bürood need täpselt on näiteks. hoonete poliitika on minu jaoks alati olnud õudusunenäoks ja seetõttu ma ilmselt elangi ise korteris, ei ole endale maja ehitanud, aga aga mm, kui meil oleks rohkem üksikasjalikke detaile, siis meil oleks eelarveprotsessis Äh, palju kergem asjadega toime tulla ja mainuksin siin konkreetselt siis äh, Polen Riis-Paaki hoone plaanitavat renoveerimist. kui me teaksime täpselt, millised on kavatsused, äh, millised hinnangud tuleb teha, millised uuringud tuleb teha, siis saaksime ka otsuse langetada. kolmandaks, autojuhtide teenistus ja tahaksin jällegi tänada variraportööre, kes väga äh, mobiliseeritult ja korralikult tulid varasel hommikutunnil siia, et seda teemat arutada. Äh, autojuhtide teema äh, ma ei tea, kas me kõik saime aru sellest, nii nagu seda meile esitati. nii et, et selles raportis me käsitleme seda teemat Äh, vaatamata mõningatele hoiatustele äh, võib-olla arukamatelt komisjoni liikmetelt, et seda teemat ei maksaks käsitleda. aga me siiski jätsime selle teema siia sisse ja käsitleme seda põhjalikult. ning äh, viimane punkt oleks võib-olla see, et koostöö parlamendi ja erinevate komisjonide, majandus- ja sotsiaalkomitee, regioonide komitee vahel äh, Äh, siin on meil seisukoht selline, et me peaksime toetama tõesti, äh, äh, et me kasutame ühiseid kontoreid koha peal. niisiis, ma olen esitanud erinevaid küsimusi ja niimoodi ma olen õppinud ning oleme, olen saanud üsna häid vastuseid siiamaani ning ma loodan, et et asi samas vaimus jätkub Äh, võib-olla ongi asi nii, et, et mida lollimad küsimused, seda paremad vastused, ähm, aga äh, selline ongi olnud minu strateegia selle raporti koostamisel. ning äh, sellega ma võib-olla lõpetaksingi, kõneleks pikemalt, et teistel kõnelejatel oleks rohkem aega sõna võtta, et parlamendi juhatusel, sekretäriaadil ja kolleegidel oleks rohkem aega, aitäh! aitäh äh, raportöörile äh, selle eest, et äh, jagas meiega oma häid küsimusi. ja nüüd annaksin sõna siis härra Viilandile. ma tänan, härra esimees, suur tänu ka härra Tarand teile sissejuhatuse eest. ja omalt poolt ma ütlen on väga meeldiv see, et teile ei, siin ei esita mingisuguseid plakaadilikke arve, vaid olete tõesti äh, paika pannud nagu mõõdikud, millele tugeneda ja ma tervitan väga seda, et äh, siin selles kolm, number kolmteist äh, jah, on kiiduväärselt eh, kinni peetud ja ma toetan seda, et IT, eh, see on seitsmeteistkümnes IT vallas, te räägite ka, et peab olema auahnem. ja vähemasti saab olla eh, ja ei tohi siin mingeid järeleandmisi teha ega seda soiku jätta jah, ja see, et faksiaparaatidest loobuda, võib-olla selle üle võiks veel arutleda. ma arvan, et selle mõju oleks väiksem kui oht. nimelt mõned saadikud võivad sellele vastu hakata olema. jah, te olete koondanud nüüd tähelepanu teatud valdkondadele siin tekstis. mina omalt poolt lühidalt tahaksin kommenteerida äh, ainult mõningaid neist ja võib-olla rääkida nendest asjadest, mis minu jaoks on kõige olulisemad ja ka prioriteetsed, et nendega töötada. Äh, jah, äh, kaks tuhat kuusteist on aasta, mis on vägagi mõjutatud meie turva aruteludest, turvakaalutlustest ja siin on meil vaja eh, jah, mahakajäämised likvide-, vajakajäämised likvideerida, ISP, ASP eh, sissepääs, see on algus alles. ja meil eh, jah, on mõned meetmed, mis võib-olla ka kõiki ei puuduta, nii nagu, nagu sissepääsud kõiki puudutavad, aga igatahes me peame eh, mõtlema selle peale, et iga kett on ainult nii tugev, kui tugev on tema kõige nõrgem lüli. nii et jah, kõigepealt me tegeleme sissepääsudega, nende üle väljaarendamisega ja klaaspinnad me jätame nii, nagu nad praegu on, sest nii on lihtsam lihtsalt pääseda sisse. ja jah, igatahes me peame edasi mõtlema ka aastal kaks tuhat seitseteist edasi nende asjade peale, et kuidas ähm, on olukord meie hoone ümber ja kuidas on lood turvapersonaliga meie kojas et nüüd relvastatud isikud äh, jah, on väljastatud, seda me ei saa, välistatud me ei saa neid kasutada hoone sees, aga kui tegemist on erinevate turvatasemetega, siis võib-olla äh, on vaja äh, kaasata politsei ja julgeolekutöötajad meie maja ümber, aga kõik muidugi sõltub rahast võib-olla tuleb siin rahalised vahendid selleks leida. nüüd ümberehitused maja ümber. ma arvan, et vähemalt järgmisel viiel aastal tuleb meil teha suuremaid investeeringuid, kulutusi sellegi peale. jah, nii et need et invest-, investeeringud protsentides on need jah, raske kohe väljendada, aga kindlasti saab see olema kaalukas kulutuste positsioon. ja sellega on seotud meie hoonete poliitika. jah, meil on siin vaja vaadata, et ei kannataks meie hoonete poliitika selle all, et meil on vaja niivõrd palju turvameetmeid rohkem rakendada ja kindlasti on vaja mõelda hoonete saneerimise peale edasi. kaks tuhat seitseteist siin äh, kindlasti ei ole kulukam selle poolest kui varasemad aastad ja me, samas on vaja ellu viia varem otsustatu. nii et ma julgistaksin teid äh, selleks. jah, me oleme juba tublisti edasi liikunud äh, majasiseste kulude arutamisega ning see, mis ma-, seondub äh, meie majaga, on küsimus, et millal saab alustada suuremate äh, saneerimistöödega. Äh, ja ASB hoone ja siis HSB, aga see tähendab seda, pingeosa tuleb seisma panna nii et aastad kaks tuhat üheksateist kuni kaks tuhat kakskümmend neli selleks. ja kui on siis töös paus, siis tuleb ähm, seegi ära kasutada saneerimise eesmärkidel. ja võib-olla peaks ka mõtlema selle peale, et mida me tahame oma hoonetega saavutada, kas me tahame seal tagada ainult minimaalstandardid ja renoveerimise läbi viia Äh, jah, et hiired ei pääseks enam nii hõlpsasti üheteistkümnenda korruseni. mina olen oma büroos hiirt näinud. jah, et see oli suur sportlik saavutus sellelt tublilt hiirelt. aga siin on kolleege, kes on isegi rotti näinud hoones ja kaevanud selle üle, nii et hoone on vana ja kindlasti teatud eesmärkidel see hoone planeeritud ei ole. nii et äh, Strasbourgis äh, kakskümmend, kakskümmend viis, kolmkümmend viis aastat tagasi äh, kavandati mõni hooneosa ja kolmkümmend viis aastat tagasi internet ei olnud üldse aktuaalne, aga vahepeal on tulnud sada kilomeetrit kaablit tõmmata hoonetesse interneti pärast. nii et me peame teadma, mida me nüüd tahame. kas me tahame täiesti tavapärast saneerimist äh, nagu kodus, äh, jah, aknad parandada, et uksed enam ei kriuksuks või me tahame kaugemale minna ja öelda, et mitte aknad ei pea ainult korralikult kinni käima, vaid olema ka Eh, energiaefektiivset ja küttesüsteem peab olema energiaefektiivne ja kuidas turvameetmed sellesse integreerida, hooneid ei ole ehitatud nii turvalisena, kuna, kui nad peaksid olema. ja siis küsimus, et kuidas on hoonete kubatuuriga, kas ei tuleks neid kubeetreid paremini ära kasutada, sest sajad kuupmeetrid on meil praegu kasutamata siin hoonetes. meie komisjonide ruumid Äh, jah, äh, samuti neil ei ole võimalik sajaprotsendiline keelerežiim, tõlkerežiim nendes ruumides tagada. Äh, nii et me peame mõtlema selle peale, kuidas aastal kaks tuhat kuusteist kõige sellega algust teha ja juba see puudutab ka edasisi eelarveid siis, mida me tegema hakkame järgmisel aastal ja nüüd jah, meie sõidupark, autopark. ma tean, et siin veebis kantakse üle see meie eh, koosviibimine. meil ei ole võimalik siin Belgia territooriumil ja Brüsselis eh, niimoodi kirjeldada oma nõudmisi transport ettevõttel, nagu me saaks seda Berliinis teha, nagu Bundestag seda meie juures teeb. seal ostetakse kilomeetreid teatud koguses aasta peale. ja kakskümmend neli tundi siis peab saama ööpäevas ühendust võtta transpordifirmaga ja igal pühapäevasel päeval aprillis, kui meie president, meie peaminister, kantsler tahab sõita kuhugi valimisi, valimisüritusele, siis ta peab saama kohe oma eskordi kokku panna ja ei pea taksot tellima. aga selliseid tingimusi me ei saa Belgias esitada, Uberit ei taha ju keegi või me peame siis selle teenuse internaliseerima. juba viis-kuus aastat ma tegelesin sellega proua Perend, proua Lüllingiga, teistega me arutasime. õiguslikult ei ole võimalik selliseid ettekirjutusi teha, nagu meie, härra Tarand, teiega tahaksime ettekirjutusi teha. jah, Berliinis saab selle kõik hoopis paremini korraldada. ja veel üks väike märkus jah, neliteist ma juba rääkisin. paberimajandus, võib-olla ka siin mõelda selle peale, me oleme juba palju saavutanud, et võib-olla ei peaks siin nii auastmed olema. ja kaksteist, siin ma oleksin väga tänulik, kui te paremini siin põhjendaksite, sest ma arvan, et see, et asjad on praegu halvasti see võib-olla on, tule, tuleb ka sellest, et viimased neliteist äh, kuud meil on olnud piirangud. neli kuud ei ole me korralikult siia ma-, sisse pääsenud. jah, ja mis puudutab äh, lähe-, läbipaistvust ja äh, ka kulutusi, paušaalseid kulutusi, siin ma usun, et siin on ka võimalik kokku hoida, jah, meil on personalikulutused ja saadikule ette nähtud kulutused ja eh, paušaalsummad on et-, määratletud väga põhjendatult ja võib-olla saab korralt kasutada nii, et keegi loeb need eeskirjad läbi, mis meil saksa keeles on. Eh, nimelt meie eh, föderaalkohus Karlsruhes on eh, kirjeldanud, et need paušaalid on seaduslikult põhjendatud ja väga ka õiguslikult vettpidavad. ja viimane asi need arvud, mida me kasutame. sel, näiteks äh, need saadikute need rankingud. jah, mina olen selliste kvantitatiivse lähenemisviisile väga vastu, et kuidas hinnata kvantitatiivselt ühe või teise saadiku tööd. meil on saadikuid, kellel on juba üheksasada sõnavõttu, sadad muudatusettepanekud tulevad neilt, küsimused komisjonile massiliselt tulevad neilt. ja ei oodata ära korralikku vastust, see ei huvita, vaid lihtsalt seda kõike pommitatakse teisi statistika huvides. ja ma tahaksin, et eelarve komisjonil paluda külastada meie kodulehekülge. Euroopa Parlamendi tegemised on seal suurepäraselt kajastatud, aga ei ole vaja igale, iga rubriigi alla kirja panna, kui palju keegi sõna on võtnud. kui te vaatate Viilandi alt, siis te näete, et minagi olen palju sõna võtnud. aga seal on ka kajastatud see, kui ma kellelegi sõna annan. aga see ei ole mingi kõne jah, väga palju on sellist personali, eh, kes tegelevad lihtsalt tehnilise tööga ja meil on vaja ratsionaalselt tegutseda ja nüüd üles kirjutada, kui palju keegi rääkinud on ja võtta vastutus selle eest, et eh, viitse et me ei arvesta sellega, et kas keegi on haige või keegi on äh, rase kuskil. mina ei võtaks vastutust selliste asjade kajastamise eest. jah, ma arvan, see aruanne peab äh, ikkagi sisaldama teil seda, et me selliseid arve ei näitaks, sest hinnata ühte või teist saadikut selle järgi, kas ta sõna võttis, kas ta halvasti rääkis või hästi rääkis, see peaks iseenda eest rääkima teie lähenemisviis, härra Tarand siin, et seda veel laiendada ja süvendada, on minu arvates räige parlamentaarne vale tee. jah, see võib-olla näitab läbipaistvust jah, aga see on nagu kimäär, see on halvemus, halvem kui hea juhtimine, see on hullem juhtimine. ja ma arvan, et see lähenemisviis peab siit kaduma ja viimases parlamendis oli meil seitsekümmend tuhat kirjalikku hääletuste selgitust, seitsekümmend tuhat viie aasta jooksul. ja see arv aina kasvab. ja küsimused komisjonile, kui neid vähemaks jääb, siis on meil ka õigustatum öelda komisjonile, et teie vastused meile peavad ka paranema aga need vaesekesed saavad viiekohalise arvu küsimusi. kui meie komisjonis töötaksime, siis äh, ei piisaks meil äh, lihtsalt ajast äh, ja tõesti, siis vorbitaks neid vastuseid meie küsimustele. Merci aitäh, äh, härra asepresident. ei ole lihtne äh, hinnata äh, saadikute tööd ja me mõistame, et meil on siin näitajate kultus ja saavutuste kultus ja need asjad tuleb kuidagi kokku sobitada. aga nüüd annaksin sõna siis peasekretärile Äh, kas te räägiksite meile siis üldjoontes, et milline näeb välja siis Euroopa Parlamendi eelarveprojekt kahe tuhande seitsmeteistkümnendaks aastaks? jah, herzlichen Dank, Herr Präsident Äh, vielleicht rufe ich zunächst kurz äh, jah, suur aitäh, äh, kõigepealt räägiksin natukene muudatustest ajakavas, see tähendab e-, esimeseks veebruariks esitati siis juhatusesse eelarve kava, kus me seda intensiivselt arutasime, täna on meil võimalus arutada asja eelarvekomisjoniga, parlamendi juhatus tegeleb seejärel seitsmendal märtsil jällegi selle ettepanekuga ja lähtume sellest, et aset leiavad arutelud siis eelarvekomisjoni liikmete ja parlamendi juhatuse liikmete vahel ja siis saavutame lõppkokkuleppe ja, ja hääletame neljateistkümnendal aprillil täiskogul te teate, et traditsiooniliselt juba kaks aastakümmet või enamgi on parlament nõudnud siis kakskümmend protsenti Euroopa Liidu halduskuludest ähm, peaks äh, siis olema seotud parlamendiga, meie praegu räägime mitte kakskümmend protsenti enam, vaid ainult üheksateist koma kuus protsenti peaks olema see osa, mida me jõua, nõuame halduskuludeks, see on kõige madalam protsent viimase kaheksa aasta jooksul äh, strukturaalselt on see ettepanek sarnane nagu äh, möödunud aastal Äh, äh, kõigepealt siis need tavakulud ja siis era, erakorralised kulud. Äh, viimastel aastatel oli neid julgeoleku vallas, neid erakorralisi kulutusi üsna palju. ja see oli siis, nüüd nõuame null koma kahe protsendilist kasvu ja kuna iiri keel tuleb nüüd täiel määral kasutusele ja hakatakse seda ka suuliselt ja kirjalikult tõlkima, siis meil on vaja ka valmistuda selleks ja põhimõtteliselt tuleb meil siis ka sellega eelarves arvestada. Äh, üheks väga selgeks äh, raskuspunktiks on loomulikult siis just julgeolek. Äh, me oleme vaadanud, milli-, millised on võimalikud rünnakud, milli-, kui näiteks, kui kuskil peaks toimuma sõda, Äh, kuidas, äh, kus osalevad Euroopa Liidu liikmesriigid ning äh, peaks ütlema, et ohuolukord on täielikult muutunud ja me peame ka lähtuma sellest, et probleem ei ole lühiajaline, see ei kesta mõned nädalad, vaid see probleem ilmselt jääb vähemalt paariks aastaks ja olukorra muudab raskemaks ka veel see, et siin meie asukohas Brüsselis Äh, on islamistide tugikeskus, seda me kõik teame nüüd väga hästi seoses rünnakutega Pariisis. Äh, jumal tänatud, parlament on juba kahe tuhande üheksandast aastast regulaarselt et-, võtnud samme selleks, et omaenda julgeolekut ja äh, julgeolekukorraldust parandada. kahe tuhande üheksandal aastal oli meil selline väike julgeolekuüksus, eh, siis sai sellest eh, direktoraat, seejärel peadirektoraat, niisiis eh, samm-sammult oleme välisteenuse pakkujatelt üle minenud selle teenuse internaliseerimisele ja oluline on ka see, et meil on strateegiline kontroll oma julgeoleku üle Äh, me ei ole siis julgeolekuteenust enam ei äh, osta kuskilt väljast sisse, meil on olemas oma julgeolekuteenistus. me oleme reageerinud ka äh, rünnakutele Pariisis ja Charlie Hebdo rünnakutele. me oleme turvalisemaks muutnud meie parlamendihoone sissekäike. ja me Eh, siis eh, loodame, et kui tahetakse planeerida sarnaseid rünnakuid parlamendi vastu, et siis ei õnnestu inimestel pääseda sisse, nendel ründajatel kogu parlamenti, vaid neid õnnestub is isoleerida eh, me oleme siis juba lõpetanud tööd Luksemburgi platsipoolse sissekäigu juures ja praegu käivad tööd Vessi tänava poolse sissekäigu juures. niisiis Äh, samuti tahaksime ka kasutusele võtta siis äh, kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal badge'id, mis on turvalisemad ja võltsimiskindlamad äh, parlamendi juhatus pärast esimest mõttevahetust leidis, et me peaksime just neid kulutusi siis julgeoleku vallas järk-järgul surutama, niisiis Äh, mitte ainult need äh, peasissekäigud ei peaks vastama kõrgetele turvanõuetele, vaid kõik parlamendi äh, sissepääsud, sellepärast et kui sellest parlamendi turvalisuse sõltub ju sellest, kui turvaline on kõige vähem turvaline sissekäik Äh, kõige olulisem on jah, tegeleda meie parlamendi peahoonetega, aga siis ka teiste hoonetega, hoonega Strasbourgis näiteks ja ka äh, uusehitustega Luksemburgis ja samuti äh, Brüsselis Martinsi hoonega näiteks. teiseks on teatud eriti Eh, ohtlikke hooneid, eh, tänapäeval neid enam niimoodi ei ehitatakse, eriti puudutab see restorane, saadikute restorane, aga ka sööklaid ja teisi paiku, seal on tohutu suured aknad, eh, mis on ohuks, kui peaks aset leidma rünnak, sellepärast seda, see klaas lihtsalt rünnaku puhul Äh, satub hoonesse sisse, nii et, et need klaasaknad vajavad kindlustamisest. tehnilisest plaanist on siin mitmesuguseid võimalusi, mida praegu läbi vaadatakse me tahaksime kaitsta ka parlamendi peahoonet siis lennukik plaanitavate rünnakute eest või sõidukitega plaanitavate rünnakute eest ning härra äh, äh, äh Viiland juba mainis seda, et eh, kas need peatänavad, eh, siis Rue Virts eh, ja Vautier tänav peaksid avalikkuse kasutada jääma või ei või, või peaks need tänavad sulgema, et sinna jääks ainult jalakäijate tsoon, see on arutelu, mida me Belgia võimudega praegu peame pidama meil toimub märtsis kohtumine, kus härra Viiland ja härra Sassouli on kohal ning siis on meil võimalus sellest asjast kõnelda. jaanuarist saadik oleme palunud täiendavat välist kaitset Belgia või, võimudelt, meil on relvastatud sõdurid parlamendihoonest väljas, seda kaitset tugevdatakse ja Äh, meil on vaja ka siis ruume, kus need inimesed saaksid viibida. ja veel üks teema, millest äh, kõneldi, on siis autojuhid. Äh, see tee, selle teemaga oleme me, selle, seda teemat olen presidendiga väga intensiivselt arutanud, me oleme seda ka juhatuses arutanud meil ei ole siin selle lõplikku otsust, parlamendi president on palunud, et see teema oleks järgmise juhatuse koosoleku päevakorras, see toimub siis seitsmendal märtsil Ehm, meil on aga tahes kavatsus, et julgeolek või seisukoht, et julgeolekukaalutlustel ja ka selleks, et seda autojuhtide talitust mõistlikult korraldada ja et tagada töötajate sotsiaalkindlustus, ehm, oleks siiski vaja see teenus internaliseerida ehm, nüüd eh, keelega seonduvad küsimused, ma juba mainisin, et iiri keel eh, saab nüüd täisõiguslikuks Euroopa Liidu ametlikuks keeleks ja sellega seoses eh, võib-olla kõigil ei ole tee üldiselt see veel teada, aga see tähendab, et eh, ka kõnelused Küprose, Türgi ja Küpros ja Kreeka osa vahel eh, lähevad praegu üsna heas suunas ja me loomulikult ei saa ette aimata, milline on nende kõneluste tulemus, aga on põhjust loota, et saavutatakse kokkulepe ning eh, toimub Küprose taasühinemine üsna mm, lähed-, lähitulevikus ja see loomulikult tähendab ka seda, et me peame ka Põhja-Küprose ametlikku keelt, see tähendab türgi keelt, eh, siis hakkama pakkuma siin parlamendis, loomulikult sõltub see eh, sellest, kuidas siis need kõnelused toimuvad ja kas saare taasühinemine toimub või ei Äh, nii et, et see tähendab, et kahekümne viies töökeel võib Euroopa Parlamenti juurde tulla. ja oluline on tõesti see, et keeletalitused hästi toimiksid, äh, ma nägin raportööri ettepanekus, et raportöör paneb ka sellele suurt rõhku me oleme teinud väga suuri jõupingutusi eelnevatel aastatel, mitte ainult suulise tõlke vallas, vaid ka kirjaliku tõlke vallas. peaasjalikult oleme pööranud tähelepanu nõudlusele, aga meil on vaja täiendavaid reforme eh, selleks, et eh, pidevalt siis eh, need keeleteenused oleksid ka rahastatavad ja kõigile kättesaadavad hoonete koha pealt, siin on eh, meil terve rida projekte, mis praegu aktuaalsed on. Eh, uus ehitus on Konrad Adenaueri hoone Luksemburgis, selles vallas on tehtud edusamme. Eh, juhatus möödunud suvel otsustas minu ettepanekus, et hoonete maht, hoone mahtu tuleb natukene vähendada sellega to-, kaasama viiekümne miljoni euro võrra kulutused vähenevad ning äh, me peame äh, äh, saame Luksemburgis kasutada siis sama palju ruutmeetreid kui Brüsselis, niisiis üksteist ruutmeetrit iga töötaja kohta, nii et, et see oleks siis tulevikus Brüsselis ja Luksemburgis see näitaja täpselt sama ja niimoodi me suudame siis kõik need töötajad, kes meil praegu Luksemburgis on äh, ja ka need välistöötajad, kes Luksemburgis on, neid on umbes kuussada, et me suudame neile tagada siis samasugused töötingimused eh, nagu eh, Brüsseliski ja me saame seda teha väiksemate kuludega, eh, siis kuskil viiskümmend miljonit eurot vähem läheks vaja aga kui meil on, on, läheb vaja veel rohkem ruumi, siis selle saab juba otsustada järgmise parlamendi ametiajal äh, aga äh, ma arvan, et praegu ei ole mõtet äh, teha kulutusi, et luua büroo pinda, mida võib-olla tulevikus ei lähegi vaja. Martensi hoone Brüsselis on samuti asi, millega me tegeleme, me lähtume sellest, et kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal antakse see parlamendile üle ja siis on meil kaks aastat hoone sisustamiseks. see eh, Euroopa ajaloomaja avatakse seitsmeteistkümnendal novembril eh, kuludega eh, on asi nii, nagu eelarvekomisjonis kokku lepiti. jah, teatud kulude tõusmine on seotud julgeolekuga seoses. me oleme jõudnud järeldusele, et turvakontroll sissepääsu juures peab olema ja äh, äh, mõne aasta eest oli olukord natukene teine äh, ja komisjon on öelnud, et Euroopa Äh, vaja peaks olema ava, avatud terve nädala kõikidel päevadel. aatriumihoone ja uus külastajate keskus aatriumihoones äh, äh, saab valmis siis septembris sellel aastal ning see tähendab, et seal saavad siis ka külastajate grupid saadikutega kohtuda. Luksemburgi jaama ümberehitus Äh, algab samuti selle aasta jooksul ning äh, me loodame, et äh, see on, sellega on kõik korras siis selleks ajaks, kui avatakse Euroopa ajaloomaja, nii et, et kõik need projektid enam ei tohiks mõjutada kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta eelarved ja kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal lõpetatakse ka Haveli hoone renoveerimine Äh, äh, niisiis saame ligemale kolmsada täiendavat äh, bürood saadikute jaoks ning tahame Strasbourgis luua ka siis sellise miniparlamentaariumi, mis avatakse kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal ja mais kaks tuhat kuusteist avame ka Berliinis miniparlamentaariumi, nii et, et kaks tuhat kuusteist on tõesti see aasta, kus Äh, äh, jõuavad lõpule siis need ehitusprojektid, mida palju, paljud aastad tagasi on otsustatud ja ei tohiks need asjad enam koormata kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta eelarvet. minu arvates on raportöör väga õigesti maininud, et meil on vaja ka keskpika perspektiiviga hoonete strateegia äh, selle parlamendikoosseisu jaoks on see võib-olla vähem oluline, aga me kõik teame, et hoonete küsimused on pikaajalised küsimused see tähendab, et meil tuleb äh, ette valmistada, lepingud tuleb sõlmida, plaanid tuleb teha, see tähendab, et ähm, kui me järgmise parlamendi koos, koosseisu ajal hakkame hoonete vallas otsuseid langetama, siis selleks on meil vaja just juba praegu seda keskpika hoonete strateegiat, et me saaksime äh, õigeid otsuseid langetada, vahendeid erandada ja kahe tuhande viieteistkümnenda aasta septembris ka juhatuses selline ettepanek tehti ja kõige olulisemaks küsimus on just nimelt Spaki hoone renoveerimine. Äh, härra Viiland, äh, asepresident, kes selle teemaga tegeleb, juba kõneles sellest. Äh, küsimus on just nimelt selles, kui ambitsioonikalt me selle renoveerimise läbi viime üks äh, element, millega me igal juhul peame arvestama, on see, äh, millised on meie vajadused keskpikas ja pikemas perspektiivis just nimelt keelte vallas. Äh, antud hetkel meil on ainult üks koosolekuruum, kus me saame tõesti kasutada kõiki kahtekümmet nelja keelt. teistes ruumides on maksimaalselt võimalik kasutada üheksateist keelt see tähendab, et me oleme võtnud endale kohustuse tagada mitmekeelsus, võimaldada inimestel kõnelda kõigis ametlikes keeles ja asi ei ole selles, et meil ei oleks raha või et meil ei oleks tõlke. probleemiks on just nimelt hoonete infrastruktuur, mis ei võimalda meil neid kohustusi, mis me oleme võtnud, nimelt kohustust kõikidel saadikutel oma emakeeles kõnelda ja neile kõigile tõlketeenistust pakkuda, me ei suuda seda teenust tegelikkuses pakkuda ja äh, kui me nüüd vaatame, et ma siin äh, keskpikas perspektiivis ma rääkisin siin Küprosest ja kui mõtleme ka teistest riikidest, Serbiast, Bosniast, Albaaniast, Makedooniast, Montenegrost, mis võivad liituda, siis äh, juba täna meil on kandidaadi riigid, kelle liitumise korral oleks meil vaja vähemalt teenust pakkuda kolmekümneski ja, ja kui me tõesti tahame jätkata seda süsteemi, et iga saadik tõepoolest saaks oma keeles töötada ja mitte ainult paberil, siis äh, peame me vastama küsimusele, äh, kuidas me hoonete infrastruktuuri äh, puhul saaksime selle tagada, et see õigus tõesti ei jääks ainult paberile, vaid oleks ka tegelikkuses tagatud, aitäh! Merci, monsieur. Äh, aitäh, härra peasekretär. niisiis, äh, nüüd ähm, kuulame ära variraportöörid, äh, kui nad soovivad sõna võtta ja kõigepealt saab sõna härra Rüübis. ja, Riki Jätling, tänk, Philipp. ma tänan nende heade täpsete ettekannete eest, meiegi arvame, et Euroopa Parlament on uute väljakutsete ees, eriti turvalisuse vallas ja me ju otsustame lõppkokkuvõttes oma kolleegide turvalisuse üle siin eh, järgmistel päevadel, kuudel ja aastatel ja sellepärast on minu jaoks oluline, et meil oleks siin välja arendatud oma strateegia, et mida annab ära teha eh, poolautomaatsed sissepääsukontrollid, näotuvastus, siin on eh, jah, võimalik täiesti Äh, praegu kontrollimatult, et oleks pääseda majasse. Austraalia parlamentis on nii, et automaatselt äh, sissepääsus on näha selle piltekraanil, kes tuleb hoonesse, toimub selline peaskanneerimine, see ei tekita mingeid probleeme ja Äh, ja siis ka meie personalil oleks äh, probleeme vähem. jah, kolm töökohta, äh, mitte ainult Brüsselis ja Strasbourgis, vaid ka Luksemburgis on vaja samamoodi asjale läheneda ja mõelda, milliseid ratsionaliseerimissamme me peame astuma selleks, et koordineerida meie tööd kolmes asukohas. ja loomulikult ka uued keele eh, kõnetehnoloogiad ja tõhususe suurendamine nende abil on ka midagi, mida peaks kaaluma, et kuidas automatiseeritud teenuseid eh, eh, saaks kasutada paremini. ja nüüd teine projekt. jah, on otsustatud, et kõik kõik eh, avalikkusele kättesaadavad eh, hooned peaksid eh, kolm protsenti parandama oma energiaefektiivsust, sedagi peab arvestama. me oleme selle ju ise nii otsustanud ja peame vaatama, kuidas me seda omaenda kontorites ellu viime. ja siis lõppkokkuvõttes ju toimubki see kokkuhoid hoonete energiakasutuse efektiivsuse tõstmine. ja see äh, jah, vajab meil pikemas perspektiivis positiivset lahendust. kolleeg Tarandile tahan öelda, et tema soov äh, nüüd see endiste saadikute assotsiatsioon, mis on ennast eh, asutanud eh, Strasbourgis ja see on parteiülene ja riigiülene, saadikud käivad koos mm, ja eh, võib-olla kui on meie hooned nende käsutuses, seal on hommikusöögid, seal saab külalisi vastu võtta, Elsassi piirkond kord korraldab Strasbourgis äh, meie hoonetes ähm, mitmesuguseid üritusi ja kindlasti parandab see suhteid ka Strasbourgi piirkonnaga ja linnaga. me ei taha ju olla mingi võõrkeha Strasbourgis, vaid me tahame äh, seal, kus me tegutseme, ka ähm, kontaktid luua ja selle kohta me teeme omapoolsed muudatusettepanekud ja me oleme päris kindlad, et kõik poliitilised äh, fraktsioonid kirjutavad alla meie muudatustele. me arvame, et sellisel asi, sellel assotsiatsioonil on ka oma sotsiaalsed aspektid, mida ei tohi alahinnata. nüüd eh, teine punkt ja praegune kriis. tähtis on, et Euroopa Parlamendi kommunikatsioonistrateegia oleks sellele kohandatud, kui me vaatame, eh, milline informatsioon läheb Äh, Brüsselist välja või igasuguste vabaühenduste kaudu. see on tugev informatsioon ja võib-olla on kodanike huvides, kui meie omapoolset info andmist tugevdame ja noorte ajakirjanike väljaõpetamise peale mõtleme. ja nii avaneb neilgi võimalus meie tööd tundma õppida ja meie poliitiline tegevuski muutub selle kaudu läbipaistvamaks ja igasugused äh, koolituskeskused, väljaõppekeskused meediatöötajatele oleks väga tähtis just kriisi ajal, et paraneksid meie kommunikatsioonivõimalused ja äh, eriti sotsiaalmeedia seisukohalt on see oluline ja need on meie poolt kõige olulisemad aspektid. aitäh, härra Rüübik ja nüüd saab sõna härra Denano sotsiaaldemokraatide nimel, aitäh äh, äh, härra esimees, kõigepealt tahaksin tänada parlamendi asepresidenti ja peasekretäri selgituste eest. Äh, see informatsioon on tõesti väga väärtuslik ja tahaksin tänada ka raportööri kes äh, väga tõhusalt äh, illustreeris kõiki oma ettepanekuid, äh, mis puudutavad julgeolekut, küberjulgeolekut, uute hoonete teemat, vanu ja uusi hooneid, autojuhtide teenuse internaliseerimist ja nõnda edasi. mina tahaksin öelda, et see eelarve, isegi kui see eelarve on vähem kui kakskümmend protsenti Euroopa Liidu kogu eelarvest äh,, Äh, on endiselt äh, kodanike tähelepanu all ja võib-olla mitte kodanike tähelepanu all niivõrd, kuivõrd ajakirjanike tähelepanu all ja seetõttu me peaksime olema äärmiselt tähelepanelikud, et mida me siis ikkagi täpselt teeme. Äh, meile, sotsiaaldemokraatidele, teeb muret kolme koma üheksa protsendi võrra see tõus Äh, samas kui inflatsioon on üks koma seitse protsenti. Äh, ma ei tea, kas äh, need andmed on loomulikult ametlikult, sest on ka riike, kus inflatsioon on põhiliselt null protsenti nii et, et ähm, see inflatsioon igatahes ei ole sellel, sellel tasemel, mis teatud meetmed käivitaks, nii et, et nende arvude kohta on küsimusi ja, ja veel üks küsimus. nimelt Äh, siin on äh, mõned eelarveread, kus vahendeid on suurendatud, näiteks äh, hoonetele, samuti julgeolekule. ja siin tekivad probleemid seoses Euroopa Liidu eelarve struktuuriga, sest et seal ei ole ju eraldi osa investeeringute jaoks ja me siin segame kõik asjad ära, nii igapäevase talituse kui ka investeeringud meil äh, Prantsusmaal näiteks eelarves on äh, see vahe investeeringute ja muude vahendite vahel üsna selgelt. nii et, et võib-olla peaks sellele ka mõtle, mõtlema, me leiame, et äh, oleks sellise vahe tegemine äärmiselt mõistlik, et suurendada meie eelarve läbipaistvust. kui nüüd kõnelda hoonete turvalisusest, julgeolekust, siis no kes saab sellele vastu olla, aga tõepoolest on vaja äh, Eh, läbi viia ka uuringud ekspertidelt eh, selle kohta, eh, millised on ohud, millised on lahendused, mis on välja pakitud ja kuidas on lood täpselt selle julgeolekukorraldusega parlamendis, et niimoodi saaksime nagu pikemas perspektiivis vaadata, mida tuleks selles vallas eelseisvatel aastatel tehakse. ma arvan, et kõikidest nendest asjadest, mis puudutavad näiteks ka restorane ja kõike muud, sellest tuleb loomulikult rääkida Äh, te ütlesite, et on äh, palju tehnilisi võimalusi, kuidas nende suurte akende turvalisust suurendada ja, ja kõik, kõike seda peaks analüüsima. Äh, nüüd viisteist miljonit eurot läheks täiendavalt vaja, kui selline olukord pesiks aastaid ning nüüd siis jah, ma Eh, mis puudutab nüüd autojuhtide teenuse internaliseerimist, põhimõtteliselt eh, no sellele ju vastu ei ole, aga meil oleks vaja täpsustusi, et mis selle kõige taga on siis. Eh, mis, mis see annaks Euroopa Parlamendile ja Euroopa Parlamendi saadikutele iseäranis ja, ja mida see tooks kaasa siis autojuhtidele. meil oleks siis vaja ka teatud autojuhtide statuuti või mida iganes Äh, kas neil on mitmesuguseid ülesandeid, kas neil on õigus koolitusele ja nõnda edasi, need on kõik need küsimused, mis tuleb esitada. Äh, nii et nendes küsimustes oleks rohkem selgust vaja. Äh, nüüd saadikute võimalus teha jah, ma ei ole selle vastu, et me pabereid vähem kasutame, väga paljud, paljudes valdkondades oleks nii-öelda paberaruandlust võimalik vähendada Äh, aga äh, ka uute tehniliste vahendite jaoks on vaja ju raha ja eriti, kui me äh, kasutame neid näiteks oma valimisringkondades, võib-olla peaks vaatama näiteks, kuidas oleks võimalik parlamendi dokumentidele juurde pääseda oma valimisringkonnas, selle teemaga võiks tegeleda ning äh, parlamendi äh, teadusuuringute talitus äh, minu arvates on oluline panna rõhku just nimelt kvaliteedile sellised teadmised on vajalikud selleks, et parlament saaks oma tööd teha ja nüüd tõlkide arvu suurendamine Äh, mulle tundub, et äh, vahepeal on äh, siin mõned reeglid muudavad olukorra saadikute endi jaoks väga keeruliseks, nii et, et meil oleks siin vaja rohkem selgust. ning mis ähm, puudutab Euroopa Parlamendi, Euroopa Komisjoni esinduste ühist tegutsemist väljaspool Brüsselit, miks mitte ja mis puudutab neid miniparlamentaariume äh, Strasbourgis ja, ja äh, mujal, nagu ma äh, üheksandal mail vist avatakse selline ka Berliinis. ma, ma ei tea, kas meie peaksime nendega kaasnevad kulud kandma või peaks paluma konkreetsetel liikmesriikidel need kulud kanda ning äh, Äh, mis puudutavad veel neid äh, muid erinevaid ettepanekuid, äh, näiteks kas või need kastid, millega meie dokumente Brüsselist Strasbourgi viiakse ja tagasi tuuakse, see, see on tohutu töö, ligemale kaksteist veoautot läheb vaja, et neid kaste transportida ma ei tea, kas oleks selles vallas võimalik midagi ette teha, võib-olla saadikud võiksid neid kaste ühiselt kasutada, et igalühel ei oleks enda oma või? ning äh, äh, jah, äh, kindlasti peaks sellele mõtlema, mis veel puudutab sõidukeid, siis meie suhtume väga positiivselt sellesse, et mõeldakse elektriautode kasutamisele ise, iseäranis, kui arvestada, kuivõrd ähm, lähedal on raudteejaamad parlamendihoonele. niisiis loomulikult on äh, küsimused seotud ka saadikute reisidega. Äh, kas need reisid peaksid võimalikult odavad olema, me ei ole põhimõtteliselt selle vastu. Äh, ja ma arvan, et lühiajaliste, lühikeste reisidega ka mingeid erilisi probleeme ei ole, aga kui on tegemist ikkagi pikkade reisidega, siis on üsna palju küsimusi Eh, aga pikkade reide puhul ei saaks siis mugavuse aspekti ka ära unustada. ja eh, see, mida ütles siis asepresident peasekretär, eh, mul on ka mõned märkused, osad asjad juba kolleegid ütlesid ära. ma toetan seda mõtet, et et mitmekeelsus tuleb säilitada, isegi kui see on kallis see on üks Euroopa Liidu aluspõhimõtteid ja kui türgi keel tõesti tuleb järgmiseks töökeeleks, siis see oleks väga hea uudis just nimelt Küprose kontekstis. nii et, et äh, ma äh, arvan, et äh, seda tuleks toetada, mitmekeelsust, aitäh. aitäh ECR fraktsiooni nimel, härra Ashworth Äh, on praegu paraku Ühendkuningriigis, aga äh, härra Torvald saab nüüd sõna. aitäh, esimees. suur tänu tota Indrekil uh,. Äh, and then we go to the normal procedure. ja nüüd läheme tavalise menetluse protseduuriga edasi. minu emakeel ei ole küll soome keel, see on rootsi keel, iiri keel ka ei ole nii palju siis lühidalt selle kohta, mida on siin räägitud tõlkest. mul on paar kommentaari numbrite kohta, mis on punktides E ja H, minu peast, meelest siis peaks olema nelikümmend kolm koma kaks ja neli koma kuus protsenti. aga ma ootan selgitust. ja siis see turvaküsimuse, turvaküsimus ja äh, see on natuke sarnane selle iiri küsimuse, iiri keele küsimusega, aga samas minu arvates on natukene halb maitse, et paluda, et peasekretär paluks, et Iiri saadikud ratsionaliseeriks oma soove see on natukene sama maitsetu, kui öeldi pärast kartulinälga tuhande seitsmesaja kaheksakümne, kahekümne üheksandal aastal inglastele, et nälja saab, mure saab lahendada, kui inglased sööksid Iiri lapsi. kõhklusi tekitab see valimisringkonnas toimuv töö. selle kohta väga selgeid reegleid meil ei ole, mõned on pärit Renu Unioni saarelt, mina olen pärit riigist, kus ma pean reisima tuhat kolmsada kümme kilomeetrit kõigepealt oma kodupiirkonda. Luksemburgi saadik pääseb kaheksakümne kaheksa kilomeetriga, kui ta tõesti üritab äh, oma riigis võimalikult kaugele sõita valim-, valijatega kohtuma. seega me peaksime kohaldama oma äh, lähenemist vastavalt sellele. tuleb tunnistada ka, et aruandlus meie reiside kohta ei võta arvesse digitaliseerimist, sellest me räägime väga palju digitaliseerimisest siis, aga meie reiside aruandlus meenutab rohkem Gutenbergi. võib-olla peaks ka sellele mingi lahenduse leidma. Indrek rääkis juba sellest, et oleks vaja ehitiste poliitikat, see selgus, toetan seda ja nagu juba varem öeldi, et kui ehitada neid miniparlamentaariume, kui neid, seda teha igas kahekümne kaheksas liikmesriigis, siis peaks me ennast vaimuhaiglasse sisse kirjutama. rääkisin varem juba ka autojuhtidest ja selles kontekstis tuleb tunnistada, et ma ei ole väga rahul selle elektriautode nõudega nii palju kui mina tean, siis Tesla on üsna kallis auto. seega see ei ole päris lahendus sellele probleemile. see on rohkem rohelise teesklemine. variraportööride kohtumisel ma juba ütlesin, et mõned men-, meist äh, soovivad rääkida londist, teised jälle elevandist äh, Strasbourgi reisimise puhul. see äh, kohvrite vedamine Strasbourgi on tohutu raha raiskamine. aga üldiselt minu arvates on Indrek teinud väga head tööd. ja kui mõned need, need, need küsimused saavad lahendatud, siis saab see olema väga hea raport, aitäh! Merci! aitäh! ja nüüd saab sõna härra Omarže kes võib-olla äh, äh, räägib, äh, kuidas nemad rahul on asjaga. aitäh, lugupeetud esimees, peasekretär, parlamendi asepresident. me praegu vaatame läbi parlamendi eelarvet ja puutume kokku väga tundlike küsimustega, julgeolek, personal, hooned Need küsimused on kõik seotud ka personalistatuudiga, samuti eh, töötingimustega, eh, parlamendisaadikute töötingimustega ja ma tahan öelda, et ma ei ole ära unustanud ka seda, et meie täna pärastlõunane kohtumine on kohtumine, mida kantakse veebis üle eh, ja me oleme tegelikult ju oma aruteludega veel alles algusjärgus. meil on toimunud esimene Äh, variraportööride kohtumine, äh, kohtusime oma äh, raportööriga, see oli väga rikkalik mõttevahetus, me saime vahetada mõtteid üsna paljudes küsimustes ning ma pean ütlema, et ma ei ole kindel, milline äh, milline aspekt mainiks täna pärastlõunal just rõhutamist, näiteks ma ei tea, kas see peaks olema julgeolek ja ma ei ole ka kindel, et, äh, et me peaks äh, rääkima personalist, kas me peaksime rääkima siin ametikohtade loomisest või ametikohtade kaotamisest või personalistatuudist. ja ma ei ole ka kindel, et äh, see on praegu koht, kus üksikasjalikult arutada saadikute töötingimusi eh, erinevates paikades, eh, seda, kas kuskile tuleb vahendeid tõsta või ei ja seetõttu minu märkused täna, eh, ma jätaksin oma täpsemad märkused siis järgmiseks kohtumiseks, kus tulevad kokku siis meie eelarvemeeskond ja parlamendi juhatus ja ma ei tahaks siin praegu lihtsalt poliitiliselt poosetada, aitäh. Monsieur Valli Grazie Presidente, ringrazio anch'io il relatore Indrek per aitäh! härra esimees, tahaksin tänada Indrek Tarandit tema teksti eest. siin on suur hulk mõistlikke mõtteid, millest võib edasi rääkida. loomulikult avaldab meedia Euroopa institutsioonidele suurt survet, kaasa arvatud parlamendile, oluline teema on Brexit, millest kõik räägivad. ja loomulikult, kui me räägime siin parlamendi rahade suurendamisest, annab see lisaargumente äh, inimestele, kes meid oma kodanike ees kritiseerivad. riikide eelarveid vaadatakse üle teiste riikide olukord pole nii raske ja nad saavad neid suuri kulusid paremini oma kodanikele selgitada, aga ajad on rasked. ja seetõttu peaksime me oma kulusid piirama. see üks koma seitse protsenti inflatsiooni, ma päris hästi seda ei usu. ma ei usu komisjoni inimeste väiteid mõnedes riikides on tegemist kindlasti deflatsiooni, mitte inflatsiooniga. seega see info kindlasti ei ole õige. ja me ei tohiks ennast peita fakti taha, et me räägime siin ainult kahekümnest protsendist viienda rubriigi ehk haldus, halduskuludest me kulutame rohkem turvalisuse, turvalisusele, siis äh, rohkem ka iiri keelele ning kokku äh, tähendab see seitseteist miljonit eurot. meie fraktsiooni jaoks on igasugune eelarve suurendamine vastuvõetamatu. me peaksime oma kulusid ratsionaliseerima, mitte neid suurendama. eelmisel aastal suutsime me oma eh, kulutusi ratsionaliseerida paari päevaga kümme kuni üksteist miljonit eurot ning kindlasti, kui peasekretär oma meeskonnaga ennast kokku võtab, suudavad nad seda ka seekord. mis puudutab personalikulusid, mida siin mainitakse, siis nõustun punktiga kakskümmend üks üldkulude puhul samuti. rõhutaksin seda reisitud kilomeetrite hulka. praegusel hetkel äh, alla kahesaja kilomeetrise reisi puhul ei pea inimesed tõestama, et nad selle reisi tegelikult tegid, et saada hüvitust. me peame näitama oma kodanikele, et me siiralt soovime otseseid kulutusi vähendada. ja nõustume ka mõnede kärbetega, kui need vajalikud peaks olema mis puudutab autoga reisimist, siis me peaks piirduma ainult äh, eribussiga, mis äh, sõidab lennujaama vahet. ma arvan, et meie päevarahadest piisab ka ju täiesti takso eest maksmiseks, kui meil seda tõesti vaja on. niisiis, me peaksime piirduma tõesti ainult sellega, et sõidutada saadikuid lennujaama kolleeg ütles mulle ka, et varsti on võimalik äh, viieteistkümne minutiga parlamendi juurest lennujaama rongiga saada, seega me ei näe mingisugust mõtet, et meil üldse mingisugused autojuhid on. siis piletid koju ja komandeeringusse reisimiseks, me peaksime lõpetama inimeste äh, reisimise äriklassiga delegatsioonide puhul, mille puhul meile antakse isegi esimese klassi pileteid. kui me räägime siin kulude vähendamisest, siis inimesed peaks sõitma turistiklassis ilmselgelt. aga ja, ja kui meie reisi, reisibüroo tõesti kõigile seitsmesaja millelegi saadikule teeb ainult turistikassipileteid, siis säästaksime me päris palju. eelmisel aastal saadikud soovisid seda kohvrite transportimise teenust säilitada Strasbourgi vahet, vahel ma olen loobunud sellest teenusest ning mu auto kubiseb erinevatest dokumentidest aga ma vähemalt olen näidanud, et ma soovin sellest asjast lahti saada. ma ei, kahjuks me ei tõstatanud siin ühe töökoha teemat, seda võiks lahendada Brexitiga käsikäes, minu arvates on see absurdne kulu igal kuul. selle kohta võiks midagi tõesti ette võtta. me räägime siin kuuekümnest miljonist eurost aastas, see on üüratu summa jällegi seda saaks vähendada, kui mitte täiesti eemaldada. siis äh, saadikute, endiste saadikute assotsiatsioonid, ka need lähevad palju maksma, mul, need olid all, ainult mu üldised kommentaarid, ma võiks lõputult jätkata, aga eks me räägime sellest hiljemgi. mul on küsimus ka peasekretärile. Berliini parlamentaarium, kes otsustas sinna ka sellise ehitada ning kui palju see täpselt maksma läks? mina küll mingisugust lisaväärtust ei näe selles, et ka Berliinis on parlamentaarium. ma mõistan Brüsselit ja Strasbourgi, sest parlament töötab seal, aga Berliini mitte. aitäh, nüüd on siis variraportöörid lõpetanud ja nüüd härra Solteks, aga teda pole kohal. ja tahaksin täpsustada, et raportöör Äh, äh, paluks, et äh, kõik austaksid kõneaega ja me otsustasime, et see koosolek peaks hakkama lõppema, sest et härra Tarand peab minema lennuki peale. niisiis, kolleegid, kui te tahate nüüd sõna võtta ja kui te tahate, et härra Tarand teid ära kuulaks, siis ma teeksin ettepaneku, et te teeksite lühidalt ning vabandage härra Tarandit, kui ta peab ära minema, enne kui te oma sõnavõttu olete lõpetanud. härra Tarand, kas te peate juba kohe lahkuma? no, see on minut. mul on üksteist minutit aega. La parole est niisiis äh,, Clea Moody saab sõna. Thank you very much. aitäh. võtame seda ühteteist minutit siis arvesse kõigepealt see kommentaar, mida teisedki ütlesid, see on tõesti väga hea raport, võttes arvesse, kui selgelt eh, on siin eh, neid asju välja toodud. siin on kaks peamist teemat, kõigepealt see inflatsiooni küsimus, nagu Jean-Paul juba ütles, mis see inflatsioon täpselt üldse on praegusel hetkel ning eh, kas on tõesti vaja sellest kinni pidada. tundub, et sellel aastal on meil jällegi korraline ja erakorraline kulu, aga minu lühikesed kogemused näitavad, et erakorralisi kulusid on alati, võib-olla tuleks seda kuidagi normaliseerida, selle asemel, et öelda, et meil on igal aastal erakorralised kulud. teiseks, tõhus eelarvestamine ja äh, see äh, tulemuspõhine eelarvestamine, millest me sageli räägime ja vajadus neid põhimõtteid järgida, meil on vaja selleks läbipaistvust ja infot, et nende põhimõtete järgi käituda, eriti võttes arvesse neid turvaküsimusi ning seda, mida siin on öeldud ka ehitiste kohta. ja siis kaks väiksemat teemat. mina tõlgendan teie juttu punktis kakskümmend nii, et Te räägite seal sellisest äh, niinimetatud äh, masstootmisest, äh, mida mõned kolleegid meist harju, harrastavad, mitte kvaliteedipõhisest tegevusest. seega me peaksime keskenduma kvalitatiivsetele, mitte kvantitatiivsetele mõõdikutele oma töös ning siis lõpetuseks punktis kakskümmend üks, ma tean, et sellest on varemgi räägitud, lisaksin siia selle võimaliku sõltumatu äh, auditi küsimuse meie üldkulude puhul. aitäh. siin madam Kadjasabal. proua Kadjasabal. aitäh, härra esimees. härra Tarandi öö, öö, ettepaneku üle väga nuriseda ei saa, seetõttu, kuna, kuna meie fraktsioon jagab suurt osa nendest muredest, seetõttu räägin ma peamiselt sellest, mida ütles asepresident, kuna ta on siin juba kohal. see, kuidas parlamendi eelarve on struktureeritud, siis igal aastal on meil see konsole-, konsol-, konsolideeritud eelarve ning äh, igal aastal on ka erakorralised kulud ning järgmisel aastal võet-, äh, pannakse need erakorralised kulud äh, tavaeelarve hulka. seega meil on erakorralised kulud, mida järgmisel aastal arvestatakse kui tavaeelarve osa. me ei, ei ole kordagi olnud sellist olukorda aastate võrdluses, kus seda pole olnud. härra Delano ütles, et meil on vaja rohkem selgust erinevate äh, eelarveosade eristamisel jooksvad kulud, ülekanduvad kulud, investeerimiskulud teiselt poolt. ehk siis kulud, mida saab tulevikku arvestades planeerida. mis puudutab turvalisust ja selle planeerimist, võib-olla veebis ülekantav koosolek ei ole kõige õigem koht meie ehitiste strateegiate strateegia lahkamiseks, meil on vaja selle kohta ka rohkem dokumente. aga mis puudutab neid otsuseid, mida me võtame eelarvekomisjonis vastu, siis eelarvekomisjonil ju on vaja infot, et otsustada, kuhu me investeerime, millele me oma raha kulutame. ma mõistan, et kõiki neid dokumente ei saa avalikustada, see on täiesti mõistetav. aga ei piisa lihtsalt sellest, et meil on mingisugune väga üldine nimekiri sellest, millele me turvaküsimustes raha kulutame, sellest ei piisa. mis puudutab turvalisuse tõstmist parlamendis, siis ma nõustun, et see on vajalik, aga me ei tohiks ka liiga hoogu sattuda, me peame leidma tasakaalu tõelise turvavajaduse ning öö, äh, öö, äh, soovitava lõpptulemuse vahel, ehk siis me peame tegutsema tasakaalustatult. mis puudutab seda pikema aja ehitiste plaani, siis selle kohta on erinevaid ettepanekuid tehtud, näiteks PHS-i renoveerimine, jah, seda võib ju renoveerida nii natukene kohendades või ka väga põhjalikult, seega me peame arvesse võtma ka selliste projektide kulutõhusust sooviksin rohkem infot selle lisa neljateistkümne miljoni kohta, mis peaks parandama saadikute võimet oma tööd teha, minu arvates see raha on küll kasutu. see empowering members on, see on vist nii sõnastatud siin, neliteist miljonit sellele tahtsin ka küsida, miks on meile antud rohkem raha assistentide palkamiseks, rohkem kui see üks koma seitse protsenti suurenemine. ning selle protsendi ka panen küsimärgi alla. tahaksin veel kord rõhutada, sest seda mainiti, siis see Teadusuuringute Keskus ning sealt tulenevad andmed, mis meieni jõuavad minu arvates jõuab meieni nüüd liiga palju infot. hiljuti kolm erinevat teenistust koostasid meile kolm erinevat dokumenti makrofinantshalduse kohta ning ei teadnudki nüüd, mihu, millisele dokumendile me peaksime viitama. seega meil oleks vaja rohkem selgust ka selle kohta, millist teenust täpselt see teadusuuringute keskus meile pakub sooviksin natukene rohkem infot ka tõlketeenuste kohta, eelmisel aastal öeldi meile, et sellega kavatsetakse edasi töötada, see natukene, see, see kava, töökava oli üsna vastuoluline, mõistsime, et ka, äh, äh, et tõlketeenusega oli äh, kuskil probleeme, teatud tõlkekabiinid tuli sulgeda, seega tekkis probleeme mitmekeelsusega. kui kaugele on sellega jõutud? vahest peasekretär tutvustab meile uusi arenguid, kahjuks meil on tõesti vähe aega, aga ma arvan, et kui me soovime otsustada informeeritult, siis on meil vaja rohkem infot. aitäh! Äh, härra proua Jäätenmägi, aitäh ja aitäh selle info eest! Äh, ma leian, et oleks hea, kui Äh, me saaksime rohkem infot julgeoleku renoveerimise ja hoonete poliitika kohta. ma arvan, et me ei saa siin rääkida mingist äh, ühest, äh, ühekordsest kindlast summast hoonetele või julgeolekule me peame teadma, kui palju üks, need meetmed ühes või teises hoones maksma lähevad, nii et, et see info peaks olema palju täpsem, see info, mis meile tuleb julgeoleku kohta, hoonete poliitika ja renoveerimise kohta ning ma arvan, et äh, me kindlasti peame ka üht-teist ütlema Strasbourgi ja ühe asukoha kohta, aitäh! aitäh! enne kui raportöör lahkub, et koju minna ja tähistada Eesti Vabariigi äh, aastapäeva. soovib härra raportöör sõna võtta? Thank you, Mr President, I, it's not aitäh, härra esimees. mitte, et ma ei austa eelarvemenetlust, aga sellise riigi nagu Eesti iseseisvuspäev on väga tähtis selline euroopalik sündmus. ma panin kirja, võtan arvesse mitmeid ettepanekuid sõnavõtjatelt ja jällegi üritan ka parlamendi ja meie komisjoni liikmeid veenda selles, et minu kogemuse põhjal on sekretäriaat teinud väga head tööd info edastamisel, aga nad eeldavad ka, et me küsime väga konkreetseid küsimusi nendelt, nendelt. seega loodetavasti saame hakkama. aga teisalt ma tean, et meil on siin erinevad fraktsioonid ja nii edasi, aga juba siin projektis ma ei suutnud arvesse võtta kõiki, kõikide ettepanekuid, tuli, tuli leida kuldne kesktee. ja nüüd te vast teate ka, et see inflatsiooni arvutamise valem tuleks üle vaadata ja muud sarnased küsimused ning ma mõistan ka, et meil on uus ajakava. nii et aprillis peaksime jõudma täiskogule. võtame siis seda arvesse ja töötame töötagem nii intensiivselt kui vaja ning vabandust, et pean lahkuma. jah, me oleme teiega homme, härra Tarand. ja tõlgid äh, lahkuvad äh, kümne minuti pärast. Äh, nii et, et kui sõnavõtjad te teeksid lühidalt, oleksin neile tänulik. härra Manka. <clears throat> ma tänan ma koondan tähelepanu kahele tähtsale küsimusele, ei tee seda väga pikalt, väga palju peaks äh, ütlema, aga kui me näiteks kaks tuhat viisteist aasta eelarvet koostasime, siis me arvasime, et meie kulud kasvavad üks koma seitse protsenti äh, aga kui me vaatasime inflatsiooni Luksemburgis, oli null koma üks, Luksemburgis, Prantsusmaal null koma kuus, Belgias jah, me oleme indekseerinud kõik äh, oma kulutused ja oleme kasutanud moonutatud indekseid. ma arvan, ikkagi peab arvestama tegeliku inflatsiooniga ja sellele tuginemagi. Äh, sest äh, vastasel korral viiekümne aasta pärast kõik meie arvud on tundmatuseni moondunud. nii et tuleb eelarve koostada üks kord viie aasta jooksul, tuginedes tegelikele arvudele ja hindadele ja indekseerima tegeliku olukorra alusel ja siis uuesti läbi vaatama sellest tulenevalt. ja teine märkus, peasekretär, me oleme jah heaks kiitnud turvakulutused aastaks kaks tuhat viisteist ja saime asjast aru niimoodi, et need kulud on ka aastal kaks tuhat kuusteist ja kaksteist, seitseteist vajalikud aga meil on vaja kogu projekti näha selleks, et kulusid äh, arvestada, me peame teadma, mis tulemas on. meil on kaks tuhat kuusteist viisteist miljonit ja pärast äh, juba kolmkümmend miljonit, aga edasi on pimedus. nii et ikkagi kõigepealt kontseptsioon esitada, projektid esitada, et me peame teadma, mis täpselt kõik äh, te toimuma hakkab ja siis me saame sellise projekti heaks kiita. ja lõpetuseks, me oleme kirjalikud küsimused komisjonile koostanud ja nelisada neli vastust. nüüd on küsimuste arv kahanenud ja sellega oleme kolmandiku võrra kokku hoidnud aastal kaks tuhat kuusteist ja seda saab teha ka aastal kaks tuhat seitseteist me peame kõike seda kajastama ka järgmises eelarves ja kasutama kohalikke personali, mitte võtma alati uusi tööl. aitäh, eh, aitäh, esimees. ka mina tahaksin tänada härra Tarandit tehtud töö eest eh, tahaksin keskenduda paarile küsimusele kolleegid juba mainisid paljusid asju ja seetõttu ma neid asju kordama ei hakka. alustaksin äh, natuke kergematest asjadest, näiteks kui meil on sellised kohtumised nagu tänane kohtumine, siis see on Äh, rohkem nagu mingi suure ehitusfirma koosolek ja mitte eelarvekomisjoni koosolek, sest et tihtipeale me keskendume arvudele, ambitsioonikatele projektidele, nagu need, millest täna oleme kõnelenud. oleme rääkinud sellest, kuidas, millise mulje Äh, parlament peaks endast jätma ja kui palju vannitubasid teatud hoonetes on. Ähm, me ei peaks sellistest asjadest kõnelema, aga kuna me kõneleme sellistest asjadest, siis tahaksin teha omalt poolt paar märkust. ma arvan, et äh, me kõneleme peaaegu iga kord äh, hoonete poliitikast ja sellest, kuidas Äh, neid hallata, et meie hooned on vanad, nad on kakskümmend viis, kolmkümmend aastat vanad ja tahaksin teile meelde tuletada, et Prantsusmaa äh, parlament ehitati tuhat seitsesada kakskümmend kaks, Itaalia parlamendi hoone äh, tuhat kuussada viiskümmend, Westminsteri tuhande üheksakümne teisel aastal, nii et, et kui me räägime, et meie hooned on kohutavalt vanad, siis see on lihtsalt absurd küsimus on äh, korra, korralikus halduses. me ei äh, rääk-, pea rääkima rottidest või muttidest või millest iganes siin hoonetes. Äh, ma arvan, et inimesed kannavad neid, kardavad neid müütilisi rotte rohkem kui euroskeptikuid. kui me räägime turvalisusest, siis mul on siin üks üldine küsimus, ma ei ootagi sellele kohe vastust, aga äh, see on selline üldine teema, mille kohta tahaksin saada üksikasjalikumat infot. Eh, niisiis. milline on eh, tõeline eh, ohutase Äh, kus, kus on need äh, nõrgad kohad siin parlamendihoonetes, loomulikult me soovime, et hooned oleksid nii turvalised kui võimalik, äh, aga kui meil on mingi vahetu julgeolekuoht, siis loomulikult me peame tegutsema koheselt, me ei saa seda probleemi lahendada niimoodi, et arutame seda Euroopa Parlamendi eelarve kontekstis ja kui me nägime autojuhtide teenuse internaliseerimisest, kui sellega kaasnevad mingid julgeolekuprobleemid, siis tuleks tegutseda äh, koheselt ja mitte oodata, kuni eelarve läbib komisjonis arutelud ja siis vastu võetakse. kui probleem on äh, pakiline, kui meil on süsteemne oht, siis tuleb kohe tegeleda selle ohuga. kui äh, on probleeme töötajate õigustega, siis saame teha koostööd nende asutustega, mis töötajate õiguste eest hoolitsevad ja võin teile selle kohta infot anda. nii et, et tahaksin veel kord tänada raportööri ja variraportööri tehtud töö eest. aitäh ja härra Tšehhovski. Vážený pane předsedo, vážený pane generální sekretár. Aitäh, härra esimees, härra peasekretär. ja kaks asepresidenti, kes on minu jaoks parlamendi lemmik asepresidendid. armsad kaasraportöörid, daamid ja härrad. tahaksin teid kõiki tänada selle oivalise raporti eest, ma ei hakka üle kordama kõiki teemasid, mida siin mainiti. ma arvan, me kõik peaks tõstatama ainult ühe teema. mina rõhutaksin punkti kakskümmend kaheksa. raportöör tervitab edu, mida on saavutatud tõlke ja kirjaliku tõlke teema arendamisel. me oleme sellest rääkinud ka komisjoni koosolekutel. mida me selle progressi all peaks mõistma? täna hommikul toimus väga huvitav arutelu kont-, komisjoni koosolekul. minu arvates on väga suur erinevus kvantiteedi ja kvaliteedi vahel ma usun vägagi, et kvaliteet peaks olema tähtsam kui kvantiteet. me ei peaks ainult oma statistikat vaatama ja uurima, kui palju tõlgid täpselt igal päeval on töötanud. seda tuleks arvesse võtta, kui me esitame hinnangud järgmiseks aastaks. ärge sõbru, suur tänu, härra esimees, härra peasekretär minu arvates on meil vaja põhjalikult üle vaadata Euroopa Parlamendi eelarve. eelmisel aastal tegime head tööd, härra Tarand on juba sellel aastal head tööd teinud, me kõik mõistame, et me ei soovi ju kahjustada Euroopa Liitu ja anda püssirohtu juurde euroskeptikutele Euroopa Parlamendi eelarve moodustab pisikese osa Euroopa Liidu eelarvest ning ülejäänud eelarvest ei räägita suurt midagi, kus on üüratuid võimalusi ehm, tohutuid koguseid raha kõrvale panna. me soovime kaitsta ju terve Euroopa Liidu finantshuvisid, aga parlament kahjuks satub alati kahurlihaks. me kontrollime oma kulutusi alati väga hästi ning me oleme suutnud neid ka palju vähendada, me ei soovi ju nõrgendada parlamenti, sest see nõrgendaks tervet Euroopa Liitu ja seetõttu, seega kui, kui me nõrgendame parlamenti, tugevdame me euroskeptikuid. veel üks asi on räägitud sellest, mis tulevikus toimuma saab. me mõistame, et Euroopa Parlamendi saadikute palk moodustab umbes kolmkümmend kolm protsenti Euroopa kohtu kohtuniku palgast. meie saame selle kolmkümmend kolm protsenti, samas kui teised inimesed, samas, samas kui teised äh, lõikavad poliitilist profiiti äh, sellelt. samuti tuleks rõhutada seda, milliseid kärpeid on juba tehtud. on ju oluline, et saadikud saaks ka valimisringkonnas tööd jätkata ning me peame tagama, et raha säästetakse mõistlikult, nii et see ei hakkaks mõjutama seda, kuidas saadikud oma tööd teevad. mind ei häiriks see, kui meil oleks Euroopa Parlament, kus saadikud saavad Brüsseli keskmist palka. mina olen valmis kärpeid tegema, aga asi on siin meie töö kvaliteedis ning seda kvaliteeti saab parandada, kui me vähendame raha, mis kulub bürokraatia peale, bürokraatia aga süveneb. siin mainiti näiteks parlamentaarsete küsimuste teemat, võib-olla võiks need üldse kaotada ja nii raha säästa. kui on kiireloomuline küsimus, siis on ka ju võimalusi selle esitamiseks, aga sageli meile lihtsalt öeldakse, et see küsimus ei ole kiireloomuline, seega seda ei saa küsida. see on suur koorem kõigile ja on väga kulukas. me peame keskenduma bürokraatia vähendamisele, seeläbi saame vähendada kulusid ning toetada saadikuid. ja nüüd viimane sõnavõtja on teie esimees ise. tõepoolest, Euroopa Parlamendi eelarve Eh, on väga väike võrreldes Euroopa Liidu eelarvega, aga eh, see on ainus eelarve osa, mille üle meil tõeline mõju on eh, ning meie autoriteet eelarvevalves sõltub meie enda käitumisest, nii et, et sellest, kuidas me vaatame läbi Euroopa Parlamendi eelarve eelnõu. me räägime siin paremast õigusloomest Äh, see sisuliselt tähendab seda, et komisjon enam peaaegu õigusloomealaseid ettepanekuid ei teekski, äh, aga äh, kuidas olukorras, kus õigusloomealane tegevus väheneb, parlamendi kulutused kogu aeg suurevad. me peame tõesti siin parlamendis kulutused kontrolli alla saama. üks küsimus, viimasel kohtumisel olime üsna üllatunud, kui nägime, mil määral palgad tõusevad. eelarve on Äh, kokku pandud äh, täiesti teistsugustel põhimõtetel. kas äh, on arvestatud nende statistiliste näitajate, mida ka Eurostat esitab ja et me kasutaksime varasemaid näitajaid, et vältida selliseid probleeme, mis meil juhtus näiteks kahe tuhande viieteistkümnendal aastal. nüüd tuleksin siis tagasi selle e eelarve iga-aastasuse põhimõtte juurde. härra peasekretär, kahe tuhande 2000 viieteistkümnendal äh, aastal te langetasite juba otsuseid kahe tuhande äh, kuueteistkümnenda aasta äh, kohta erinevate ülekannete kohta, ma tahaksin, et te kinnitaksite, et te austate eelarve iga-aastasuse põhimõtet ja et te lihtsalt igal aastal tegelete selle aasta kuludega ja ei kanna sinna üle ka eelnevate või järgnevate aastate kulusid Äh, ja äh, igasugused äh, ülekanded, nende osas peab oma otsuse tegema siiski eelarvekomisjon. jah, herzlichen Dank, Herr Präsident. Ich werde versuchen. suur tänu, härra esimees. soovin siin teemade kaupa rääkida paljud rääkisid ühesugustest teemadest, äh, nii saab ka aega kokku hoida, sest seda on meil vähe. kõigepealt inflatsioon. ja see, selle hindamine. komisjon annab alati teada, äh, äh, milline on inflatsiooniprognoos, sellele, selle põhjal tegutsevad kõik edasi, ka Euroopa Keskpank, seega see ei ole mingisugune äh, suvaline protsent, vaid see eh, protsent kehtib kõikide eelarvete kohta Euroopa institutsioonide juures. teiseks, renoveerimine. kaasaegsete ehitiste juures on asi selline, et umbes kahekümne viie, maksimaalselt kolmekümne aasta järel tuleb eh, hooneid renoveerida. muuseas ka vanemate hoonete puhul nagu siin mainiti Westminsterit, Westminsteri eh, renoveerimine lükati eh, edasi, sest eh, saadikud soovid, soovivad töötada Westminsteris, mitte kuskil anonüümses konverentsikeskuses ning nüüd hakatakse seda renoveerima ning sellele kulub miljardeid naelu. kui ma õigesti mäletan, siis kuus miljardit naela. seega ka vanemaid ehitisi tuleb tõsiselt renoveerida ning kui õige aeg renoveerimiseks aeg äh, mööda läheb, siis läheb see kõik veel kallimaks. PHS hoonet minu teada parlament ise ei ehitanud, see ehitati konverentsikeskuseks erakonsortsiumi poolt. selle soovide kohaselt ning siis pakuti see parlamendile, seega me ei soovi, me ei, me ei ehitanud seda ise nii, nagu meie oleksime soovinud. nüüd räägiti siin ka hiirtest, mis on üsna naljakas, aga meil on probleeme vee- ja elektrisüsteemiga. mis, kui üle, need üles ütlevad, siis võib-olla tuleb hooned evakueerida, niisiis infrastruktuur on üles öelnud ja aeg-ajalt tuleb seda hoonet renoveerida. küsimus on siin nagu ikka selles, kuidas seda renoveerida, kas see, see peaks olema lihtsalt tehnilise infrastruktuuri asendamine või peaks olema ambitsioonikam projekt, kus peetakse silmas ka keskkonnastandardeid ja energiat või soovitakse tulevikus parlamendile lisada mingeid uusi öö, funktsioone, näiteks on mulle väidetud, et järjest rohkem liikmesriike panevad kahtluse alla, kas see mitmekeelsuse režiim peab jätkuma. see tähendab, et me peame üle vaatama kõik oma koosolekusaalid, kus peab tagama äh, ka piisava äh, äh, keelte arvu. ning loomulikult on poliitiline küsimus see, millises suunas siis need renoveerimistööd peavad minema. autojuhtide teema. jah, see teenust pakutakse meile väljast, sellega seotud on mitmeid probleeme, nagu juba öeldud, ka siin, et iga Äh, turvaküsimust ei saa siin avalikult arutada, seda ma ka ei kavatse teha, aga äh, küsimus on siin mõistlikes kuludes, äh, mõistlikes vajalikes sotsiaalstandardites, ületundides, koolituses, mida saab meie enda töötajate puhul palju paremini tagada kui väljastpoolt värvatud inimeste puhul, kelle puhul me ei tea ju, milline on nende taust raportöör ise küsis, kas ei oleks võimalik süvendada koostööd majandus- ja sotsiaal- ja regioonide komiteedega. eelmisel aastal olid meie kogemused väga meeldivad, kokku võtsime üle kuuskümmend nende töötajat, kes teevad ka kvaliteetset tööd ning maksumaksjale lisakulusid sellega ei kaasnenud tänu sellele on meil suurem teadusuuringute keskus ning äh, nendel mõlemal institutsioonil on esimest korda selline teenistus. seega on äh, võimalik selline koostöö, kus kõik on kaasatud. näiteks on võimalik koostööd teha ka informaatika valdkonnas, ka äh, tõlkimise puhul, turvaküsimustes, see tähendab, et meil on juba öö, vundament äh, tulevaseks äh, sügavamaks koostööks nendega, keeled. parlament tähendab seda, et me saame kõik oma keeles töötada. praegu on neid kakskümmend neli keelt, homme võib-olla kakskümmend viis keelt, mõne aja pärast võib-olla kolmkümmend keelt, sest see on demokraatlik põhimõte. aga kui me soovime seda tulevikus ka teha, siis me peame keeleküsimust defi-, e, e, tõhu-, tõhusalt lahendama. ebatõhus lähenemine ei ole jätkusuutlik pikemas perspektiivis ning seetõttu eelmisel aastal võttis parlament vastu mitu otsust, kuidas e, süsteemi kulutõhusamalt organiseerida. välditakse öiseid koosolekuid, mis tähendab, et järgmisel päeval inimesed ei saa töötada kontrollitakse paremini äh, keeli, mida kasutatakse, kasutavad delegatsioonid. me peame uurima, mida me saame ja peame järgmistel aastatel veel teha selleks, et tõsta tõhusust, et äh, mitmekeelsuse põhimõte oleks ka tulevikus vääramatu, tuleb siin silmas pidada ka kvaliteeti, selleks räägime me läbi ka äh, Äh, tõlkidega intensiivselt, äh, selle aasta alguses juba rääkisime nendega ka. siis see min-, miniparlamentaariumite küsimus. juhatus otsustas ehitada kaks sellist, ühe Strasbourgi, seal on igal aastal üle saja tuhande külastaja ning seeläbi on meil nüüd võimalus, kulutõhus võimalus neid äh, külastajaid informeerida. siis otsustati ka Berliini miniparlamentaarium ehitada. see otsus oli eriline, sest Unter den Lindenil Brandenburgi väravate juures on palju, käib palju inimesi, seega äh, suhteliselt odavalt saab informeerida suhteliselt palju inimesi, nii et nad ei peaks tulema Strasbourgi või Brüsselisse. kui see projekt on edukas, siis tuleb järele mõelda, kas võib-olla tuleks selliseid ehitisi ka mujale rajada. aga ma arvan, et kõigepealt tuleb uurida, kas see projekt on edukas või mitte. kui see on edukas, siis võib juhatus sellega edasi tegutseda. kui see ebaõnnestub, siis on sellel ka omad tagajärjed. kohvrite küsimus. ka siin on juhatus teinud juba erinevaid ettepanekuid, vähendamaks kohvrite arvu, mitmed saadikud ka rääkisid sellest teemast, administratsioon ka mõistab, et kõiki neid äh, kohvreid pole vaja, neid saab kolleegidega ka jagada, kohvrid võivad olla ka väiksemad nagu juba öeldud, mõned üldse neid ei vaja, me mõistame seda teemat, teame sellest probleemist ning kavatseme kohvrite hulka vähendada. turvalisus. minu arvates oleks äh, viga, kui me äh, muutunud julgeoleku olukorrale ei reageeri. ka juhatus ning äh, ase- presidendid on valmis vastutust võtma, seetõttu oleme teinud oma ettepanekud, me mõistame, et olukord on muutunud, meie arvates peaks kõik parlamendi sissekäigud varustama uue, uusima äh, turvatehnoloogiaga, seda võib näha Luksemburgi platsi sissejuhat-, sissekäigu juures, see on kõige uuem lahendus seal ning aasta jooksul kahe tuhande kuueteistkümnenda ning seitsmeteistkümnenda aasta jooksul kavatseme sellise tehnoloogia installeerida igale poole. siin räägime me kahe tuhande seitsmeteistkümnendast aastast, aga ka kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal juba käib see töö. ning soovime tagada, et ka juba kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta jooksul öö, ähm, tegeletakse ka väiksemate sissekäikudega Brüsseli parlamendimajade juures. siis äh, saadikute töö äh, toetamine koha peal, siin mõisteti vist meid valesti ja seda on neljateistkümmet miljonit samuti. see puudutab äh, pigem äh, seda, et IT-infrastruktuur sobitatakse nii, et, et seda ei saa kasutada mitte ainult Brüsselis ja Strasbourgis, vaid ka omaenda kontoris saadikute poolt, kasutades näiteks videokonverentse. me ei räägi siin riistvarast, vaid mingi, ja mingitest lisavahenditest, vaid sellest, et lähemas perspektiivis ei ole mingisugust vahet, kas oma arvutiprogrammi kasutatakse Brüsselis, Strasbourgis või oma kodumaal kontoris. assistentide küsimus, kus natukene muudetakse eelarvet. meil on väga raske hinnata, milline on päriselt nõudlus selles valdkonnas, seetõttu muudetakse ainult vähe numbreid, sest juhatus soovis assistentide reegleid muuta. seda tulenevalt kahe tuhande viieteistkümnenda aasta eelarve raportist. meil on nüüd uued reeglid rahade kasutamiseks Brüsselis vähemalt kakskümmend viis protsenti rahast tuleb kulutada peatöökohas, aga on ka uued reeglid selleks, kuidas tasustada assistente Äh, kodumaal. seega me ei saa päriselt hinnata, kuidas need, neid kulusid kasutatakse, seetõttu on summad kohaldatud ainult vähe, veidikene. töökoha küsimust loomulikult ei par-, otsusta parlament ja ilmselgelt mitte parlamendi administratsioon. sellest, sellega tegelevad aluslepingud ja me peame seda austama siis palkade küsimus. komisjon lähtub äh, oma hinnangul inflatsioonist liikmesriikides ning siis otsustab, kas on vaja palku tõsta või mitte. Äh, ta on, ta on otsustanud äh, ta on eksinud mõlemat pidi, on otsustanud, et on vaja palku tõsta, aga tegelikult ei olnud vaja kui lubate, siis kuna Eurostat ei suutnud arve edastada sel hetkel, kui eelarvet ette valmistati, siis me jõudsimegi sellise moonutuseni selle aluse äh, koha pealt, millega eelarvet koostati ja siis tuli meil tagasiulatuvalt palku äh, tõst-, tõsta ning eh, me peaksime vaatama, millistega meetmetega selliseid olukordi vältida. soovisin öelda järgmist. siin ei ole mingisugust eraldi summat eh, parlamendi jaoks või parlamendi administratsiooni hinnangut, tegemist on komisjoni hinnanguga ning selle põhjal arvutavad kõik institutsioonid eh, üle oma eelarvepositsioonid. seega meil mingit manööverdamisruumi ei ole öö, öö, otsustada teistmoodi kui komisjon. ülekandmiste puhul me peame loomulikult finantskorrast kinni pidama, on selge, mida öö, Äh, eelarvekomisjon teha saab, aga teatud ülekandeid saavad teha ka äh, president ja asepresidendid. ning seda võimalust on kasutanud, kasutatud ka eelmistel aastatel. see üks koma, mis see? see kogusumma oli minu teada üks koma kaheksa miljardit. Äh, suur aitäh, äh, peasekretär härra Viiland. jah, kui tohib, ma lisaks veel, esiteks jah, järgmine kord äh, üks osa teie koosolekus tuleks kuulutada kinniseks, et me saaksime ka siis turvaküsimusi põhjalikumalt teiega arutada. teiseks, tahaksin juhtida tähelepanu sellele, et Euroopa Parlament maksab kolm kuuskümmend igale Euroopa Liidu kodanikule. kui me vaatame rahvusriikide puhul, kus on vähem rahvast, eh, siis ei ole üldse õiglane. kui me vaatame näiteks USA parlamendiga, siis eh, nemad lähevad maksma viis eurot kodaniku kohta. jah, ja meil üks kolmandik kulusid tuleb eh, tõlketeenusest ja kolmest asukohast mida meie ise üldse ei mõjuta, nii et peab ütlema, et me oleme juba väga efektiivne parlament. teiseks, ma arvan, et võib-olla äh, me peaksime koos peasekretäriga mõtlema selle peale, et äh, kuidas äh, esitada, tutvustada aru seda eelarvet, sellest palju räägiti siin. et kas äkki kuidagi muuta ka võib-olla süst-, süsteemi osaliselt. et võib-olla eh, näidata, et tippajal on tõlgid suuliselt eh, kallimad kui muul ajal ja võib-olla rahalisi vahendeid niimoodi paremini kasutada, aga ma ei arva, et me peaksime muude asjade kallale minema, võib-olla sü-, sügisel jah, võib-olla teha kuulamine ja vaadata, kuidas tulevikus meie eelarve struktureerida, sest kõik leiavad, et tuleks oluliselt see struktuur paremaks muuta. nüüd see kvantita-, kvalitatiivne lähenemisviis. jah, sellest põhjalikult ei räägitud, see üllatab mind, aga ma vaatasin siin ringi ük-, saadikud, kes üldse sõna ei võtnud, on sellised, kes kes sõna ei võta, aga muudkui kirjutavad küsimusi. ja siis mõned, kes üldse ei esita kirjalikke küsimusi. ja siis ma nägin seal kahte, kes ka sõna ei võtnud. oli neid, kes olid kohal ja ei võtnud sõna, olid need, kes ajutiselt siin kohal viibisid mõned kirjutavad küsimusi, teised ei kirjuta, mõned on kohal ja võtavad sõna teised mitte. iga kord, kui ma ringi vaatasin, siis nägin saadikuid ka, kes öö, eh, oma nutitelefoni hoopis näpivad, kuidas seda kõike mõõta? jah, võib, peate siis ise komisjonis vaatama, kuidas hinnata oma liikmeid. ma ütleks, et see on absurdne lähenemisviis ja öö, eh, ei tasu seda kasutada. jah, komisjonide istungite veebis ülekandmine. jah, siin mind üllatasid mõned sõnavõtud kolleegidelt. jah peame arvestama ka sellega, et kui juhatus sellist koos istub, alati meeleolud ei ole kõige positiivsemad. et kas kuidas see eh, ülekandes kostab. ja nüüd elektriautod. Eh, Strasbourgis ei ole see mingi lahendus. me, väga raske on üldse mingeid autosid seal saada oma kasutusse ja nüüd, eh, et kas meid sinna toimetada ja trakk taksode kasutamine väga raske, parkplatside leidmine väga raske. see oli lühidalt kõik. aitäh, härra asepresident, aitäh nende täpsustuste eest, mida äh, meiega jagasite ja aitäh ka teie ettepanekute eest, ma arvan, et me peame käituma vastutustundlikult, äh, kui jutt on parlamendi kuludest ja parlamendi töö tõhususest, me räägime lisandväärtusest. meie ülesanne on näidata, et parlamendisaadikute tööl on lisandväärtus ning äh, demokraatial ei ole küll hinda, aga demokraatia maksab ning äh, me peame avaliku sektori kulusid kontrollima. suur aitäh! Äh, suur aitäh, meil seisab veel, veel kohtumisi. Äh, see oli meie esimene mõttevahetus komisjonis äh, üheksandal märtsil kell kaksteist on muudatusettepanekute esitamise lõpptähtaeg. Neid muudatusettepanekuid arutame seitsmendal aprillil, kui me võtame lõppraporti vastu ja põhimõtteliselt peaks see täiskogule jõudma siis kolmeteistkümnendal aprillil. niisiis, aitäh et aitasite meil kontrollida neid kulusid ja näitasite, et parlament on eelarvepädev äh, asutus, meil on üks päevakorrapunkt veel, mis ei tekita probleeme, kontrollikojal on raskusi, kuna nad ei saa leida vajalikke kaastöötajaid ja tahaksid kolm äh, ametikohta, AST ametikohta äh, muuta neljaks äh, ajutiseks ametikohaks, sellega ei teki mingeid probleeme. kolleeg Gerard Depre, kes meie tähelepanu, juhtis meie tähelepanu sellele küsimusele ja tema arvates me võiksime olla poolt niisiis kuts-, kutsume siis kontrollikoda üles tegema nii, nagu ta tahab kas kellelgi on küsimusi, märkusi, ei näi, näi olevat. seega on see küsimus otsustatud ja me oleme ammendanud ka oma päevakorra, kas keegi soovib tõstatada muid küsimusi? ei näe, et keegi sooviks. seega on koosolek lõppenud.